No. okei okay,, mis head kolleeg, monsieur komi-. kallid kolleegid, lugupeetud volinik, teen teile ettepaneku koosolekuga pihta hakata, aitäh ajakirjanikele, kes said äh, siin pilti teha. aa, ah, see peab nii. meil on ühiskoosolek ja maksuotsuseid puudutav koosolek, siis soovisime ära kuulata volinik Moskovitši. aitäh, härra volinik, et olite nõus siia tulema. nii selleks, et esitleda teksti mis võeti vastu kaheksateistkümnendal märtsil Euroopa Komisjonis, kui ka vastama raportööri ja teiste parlamendisaadikute küsimustele. Te olete päevakorraga tuttav. meie ühiskoosolek piirdub täna voliniku kuulamisega, kui teil märkusi ei ole, siis loeme päevakorra heaks kiidetuks tuletan teile meelde, et meie komisjonis on tegemist avaliku ja internetis ülekantava koosolekuga. annan sõna härra Ferberile, kes esindab majanduskomisjoni. Äh, aitäh, Alain. vabandan meie esimehe härra Gualtieri pärast äh, ta jõuab alles täna pärastlõunal Brüsselisse majanduskomisjoni jaoks on see ühiskoosolek ja see ühine kuulamine väga tähtis, suur tänu volinik Moskovitšile ka Majandus- ja Valuutakomisjoni nimel. tahtsin lihtsalt öelda, et räägime me täna sellest, et komisjon on teinud ettepaneku maksureeglite infovahetuse kohta majandus- ja rahanduskomisjon vastutab maksuküsimuste eest ja kohe, kui raportöörid on ametisse nimetatud, alustame me õigusloomelise tööga, lähtudes sellest komisjoni ettepanekust. ja sellepärast toimub meil täna ka see ühine koosolek. tahtsin veel kord äh, välja tuua ka selle, et majandus- ja rahanduskomisjonis oleme me nüüd hakanud koostama raportit Äh, härra Niedermaier ja proua Tots koostavad seda raportit ja see raport tegeleb äh, maksuküsimuste erikomisjoni soovitustega ja kui vaja, töötame meiegi välja uusi õigusloomelisi ettepanekuid selle raporti kaudu, just sellepärast tahan ka selgitada, miks meil täna see ühine kuulamine toimub. suur tänu kõigile ja suur tänu ka sulle, Ala, suurepärase koostöö eest kahe komisjoni vahel ning annaksin sulle sõna tagasi, aitäh! Merci, monsieur president! aitäh, lugupeetud härra volinik, teil on sõna. aitäh, lugupeetud esimehed, daamid ja härrad, aseesimehed, parlamendisaadikud, aitäh, et mulle esimesena annate võimaluse tulla siia erikomisjoni rääkima maksuküsimustest Euroopas, eriti just ettevõtete maksuküsimustest. meil oli siin eelmisel nädalal selles kojas ka vastav arutelu, kus ma ütlesin, et ettevõtete maksuküsimused Euroopas on murettekitavad. meie oleme väga avatud ja poliitika koordineerimatus liikmesriikide vahel põhjustab tõsiseid probleeme Euroopa Liidus. maksusüsteemid on väga erinevad, läbipaistmatud ja ebatõhusad. nii ettevõtete jaoks eelkõige, tuletagem meelde, et rikkust luuakse just ettevõtete läbi, sellised maksusüsteemid lõhestavad ka turgu ja lähevad meile väga kalliks maksma. Euroopa ettevõtted või välismaised ettevõtted ei ole piisavalt maksustatud, nad on silmitsi suurte tõketega, mis takistavad nende kasvu ja tegemist on suurte väljakutsetega. maksuametite jaoks on probleem maksude kogumisega, tihtipeale rakutakse rakendatakse agressiivset maksuplaneerimist selleks, et kasutada ära erinevate süsteemide vahelisi erinevusi. ja kriisi hetkel, kriisist väljumise hetkel, kui kutsuti üles kodanikke tugevalt panustama defitsiidi vähendamiseks, on selline käitumine väljakannatamatu. me ei saa sellega enam leppida. küsimus on ebavõrdsuses mis puudutab aga riikide suveräänsust, siis konkurents nende vahel sunnib neid vähemalt maksuküsimustes kõiki teisi küsimusi kõrvale jätma ja tihtipeale ebavõrdset konkurentsi rakendades otsustavad lõpuks mitte riigid, vaid ettevõtted ise, kui palju makse nad maksavad. ma viitasin siin kodanikele ja äh, selle ebavõrdse süsteemi päevavalgele tulles on tekkinud tõsine küsimus ühiskonnas, sest küsimus on võrdsus, mis puudutab ühiskonda ja kodanikke võrdselt. ma arvan, et see näitab meile selgelt, kui kriitiline on olukord, mis nõuab kiiret tegutsemist põhjalikku tegutsemist ja ma tean muidugi, et see läheb kaugemale kui läbipaistvuspakett ise, mis võeti vastu kaks nädalat tagasi ja mis on revolutsiooniline. me peame kõigepealt olema usaldusväärsed, selleks taas muutuma Euroopa Liidus, vaatame tulevikku, me peame looma tõelise siseturu maksuküsimustes, mis on läbipaistev ja etteennustatav selleks, et ettevõtted investeeriksid ja kodanikud leiaksid taas usalduse. me peame demokraatlikus raamistikus, kus parlament täielikult osaleb, seadma Euroopa Liidu maksuküsimused võrdsele tasemele ja komisjoni jaoks on tööhõive ja majanduskasv prioriteetideks meie ametiaja jooksul. me teame, millised on põhilised väljakutsed, me teame seda juba mitu aastat, kõikide kaasamine ja eelkõige tuletan teile meelde liikmesriikide kaasamine, kellel on põhivastutus ja kes, nagu te teate, on lõppvastutavad maksuküsimustes. maksuküsimuste otsused nõuavad üksmeelt Euroopa Liidus, see on eeliseks, kuid see võib blokeerida teatud küsimusi. väga oluline on ka avalik arvamus, mis sunnib liikmesriike vastutust võtma. selles kiireloomulises olukorras olen veendunud, et parlament võtab vastu auahne ettepaneku, millega meie välja tulime ja ka need otsused, mida me kavatseme edaspidi pakkuda. ma ütlesin, et see läheb kaugemale kui ainult läbipaistvuspakett. Te teate, milline on komisjoni ettepanek, mis puudutab automaatset andmevahetust maksuvallas. see on esimene oluline samm läbipaistvama ja õiglasema maksusüsteemi loomise suunas Euroopa Liidus, kuid vaja on astuda veel palju samme Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide poolt. möödapääsmatu on tugevdada õigusraamistikku selleks, et luua tihe koostöö Maksuametite ja liikmesriikide vahel. mul on paar fakti samuti välja tuua läbipaistvuspaketi kohta, mille komisjon just vastu võttis. põhiliseks elemendiks selles paketis on ettepanek, mis puudutab maksuotsuste andmevahetust. Te teate, et tegemist on sellega, et kõik liikmesriigid saavad teavet oma partnerite maksuotsuste kohta. see ettepanek on lihtne, see tugineb administratiivkoostöö direktiivile otsese maksustamise alal. see lubab ettevõtetel ja maksuametitel omavahel koostööd teha see defineerib, milliseid andmeid tuleb omavahel vahetada ja kuidas. teatud andmeid vahetatakse automaatselt, teatud andmeid võib nõuda ja teatud andmeid vahetatakse aeg-ajalt. mina, kes ma tulen suurest liikmesriigist, tean, et kui nõutakse teatud infot, siis võib selle vastuse saada või mitte, kas kiiresti või mitte, saadakse täielik vastus või mitte. sellepärast on automaatne andmevahetus kvaliteedistandardiks, mis ületab kõik teised standardid ja ma arvan, et see on tulevikus möödapääsmatu. see direktiiv näeb ette ka teistsugust koostööd, nagu näiteks ühisauditeid või töövisiite erinevate maksuametite vahel veel üks element pärast kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembri muudatust on see, et liikmesriigid vahetavad automaatselt kõiki makse puudutavaid andmeid OECD-ga. hargmaistetel ettevõtetel on suur roll mängida Euroopa turul ja administratiivkoostöö lubab anda Maksuametitele Euroopa mõõtme kuid samas oleme väga kaugel lõimitud haldusest. seega komisjon püüdis suurendada läbipaistvust veelgi laiemalt selleks, et Euroopa Liit oleks esirinnas maksualase läbipaistvuse vallas. seega teeme ettepaneku ulat-, laiendada kõikidele sektoritele kohustus avaldada teatud maksustamist puudutavaid andmeid, näiteks maksude või kasumi kohta riigiti. meie oleme valmis selle teemaga töötama. ja me teame, milline on sellise otsuse mõju majanduselule, sest tegemist on väga olulist küsimust puudutava otsusega. üks OECD soovitus on riikidepõhine raporteerimine, mis peaks algama kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja mis eeldab seda, et hargmaised ettevõtted tagavad teatud andmeid maksuametitele. komisjon ei ole veel vastu võtnud otsust, kuidas edasi liikuda, sest nagu ma ütlesin, nõuab see süvendatud analüüsi. kuid ma ütlen teile ka siin, et meil on vaja väga kiiresti töötada. meil on vaja läbi viia see analüüs, mille põhjal teha tulevikus otsuseid. mina isiklikult olen sellele teele juba asunud ja ma olen isiklikult kaasatud. võtan täielikult isikliku vastutuse selles küsimuses, kuid minu eesmärk on edasi liikuda selleks, et minna nii kaugele kui võimalik mitte selleks, et läbi viia uuringuid ja siis jõuda järeldusele, et me ei saa midagi teha. me tahame tugevat analüüsi selleks, et edasi liikuda. selleks, et ähm, kaheksakümnendatel aastatel ettevõtete konkurentsi hallata, võtsime vastu vastavad otsused ja see lubas meil problemaatilisi režiime vähendada. aja jooksul on majandusrežiimide areng olnud selline, et esialgne koodeks ei sobi enam praegusesse olukorda. meil ei ole enam võimalik kiiresti reageerida. komisjon kaalub ka seda, kuidas parandada käitumiskoodeksit, mis ma ütlesin, on, nagu ma ütlesin, on valitsustevaheline. selleks, et võidelda maksudest kõrvalehoidmise ja maksupettuste vastu, on vaja meie toimimise tõhusust parandada. teeme koostööd liikmesriikidega selleks, et vähendada maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise mõju majandusele. minu kolleeg räägib teile sellest kindlasti pikemalt, kui ta siia tuleb veel, sest temal on rohkem infot selle teema kohta, ta võib rääkida ühest või teisest ettevõttest või juhtumist, mina mitte maailma majanduses on vaja läbipaistvust, mis ulatub Euroopa Liidu piiridest kaugemale. sellepärast jätkame tööd OECD-ga, G kahekümnega, BEPS projektiga, kõik, kõikide projektidega, mis aitavad parandada läbipaistvust ja maksudest kõrvalehoidmise vastast võitlust. ma kavatsen seda tööd jätkata oma uues ametis, olen seda tööd pidanud pika, teinud pikka aega. ja me jätkame automaatse andmevahetusega maailma tasemel. tuletan teile meelde, et automaatne andmevahetus, nagu te eelmisel nädalal nägite, lähtub kokkuleppest Šveitsiga, me töötame välja teisi kokkuleppeid äh, Monaco, Liechtenstein ja San Marinoga selleks, et Euroopa Liit oleks ülemaailmsete standardite rakendamise esirinnas. Need on need standardid, mida soovib OECD ja G kakskümmend. ma tahtsin lihtsalt seda raamistikku siin natuke teile ette maalida ja me kavatseme ettevõtetele teha maksualaseid ettekirjutusi, mille alusel kasumeid maksustatakse seal, kus seda luuakse. see tähendab, et lähenendame maksustamiskohta rikkuse loomiskohale. see on täiesti arusaamatu ja maksuotsused lõpevad tihtipeale sellega, et ei maksustata ettevõtet ei seal, kus rikkust luuakse, ega seal, kus kasumit teenitakse. nii et meie plaani järgi need meetmed võetakse vastu. peale nende meetmete, mis puudutavad andmevahetust või tütarettevõtteid, tegemist on olulise programmiga, selleks et vältida kuritarvitamisi, maksude optimeerimist ja hübriidmaksustamist. peale selle on maksustamise kohaküsimus Euroopa Liidus väga oluline näiteks eh, eurotsoonis on väga oluline, et olukorras, kus igal riigil on oma reeglid ja prioriteedid, ei keskenduks Euroopa Liit mitte ainult OECD ettepanekutele, vaid teeksime omalt poolt jõupingutusi. juuni alguseks on seatud meie tähtaeg ja taaskäivitame ak-, Aksise alase arutelu ja see aitab meil vähendada erinevaid kuritarvitamisi ettevõtete poolt. ja ma tahtsin veel lisada, et aasta jooksul hiljem saame veel kaugemale minna läbipaistvuse vallas meil on vaja selleks olulist mõjuhinnangut. on vaja, et komisjon võtaks selle tegutsemiskava vastu enne suve algust ja teie komisjon aitab positiivselt kaasa selle tegevuskava ellurakendamisele. mul on väga hea meel seega teiega siin täna koos olla ja vastata kõikidele teie küsimustele, mida te soovite mulle esitada Très bien, merci beaucoup, monsieur le, le commissaire, de cette présentation euh, synthétique. aitäh, aitäh selle väga selge ja kokkuvõtliku ülevaate eest. nüüd ma annan siis kõigepealt sõna meie raportöörile. meil on kaks kaasraportööri äh, Maksukomisjonist ja Majanduskomisjonist ja seejärel saavad sõna ka fraktsioonide esindajad äh, vastavalt enne avaldatud soovidele. kõigepealt Elisa Ferreira kes on äh, maksude ase, äh, kes on komi-, maksude komisjoni mm, raportöör. suur aitäh, mina räägin oma emakeelt, aitäh. aitäh selle eest, et täna siin viibite, lugupeetud volinik. ja aitäh selle eest, et lõpuks ometi olete te hakanud tegelema maksupettude ja maksudest kõrvalehoidmise küsimusega selline otsusekindel tegevus on hädavajalik, sellepärast et siin on mängus kogu Euroopa tegevuskava usaldusväärtus, usaldusväärsus. praegusel hetkel meil kodanikud ja VKE-d teevad tohutuid äh, pingutusi ja toovad suuri ohvreid, on see eriti oluline, seda seetõttu, et liikmesriikidel ei ole piisavalt äh, vahendeid, kuid samas me näeme, et äh, siinsamas Euroopa Liidus sallitakse sellist ettevõtete kohtlemist, mille tulemusena ettevõtted peaaegu makse ei maksagi. selle tulemusena äh, on olukord muutunud täiesti vastuvõetamatuks. meie ootame nüüd komisjoni ettepanekuid juunis ning tervitame praeguseks vastu võetud otsuseid. aga siiski, te käsitlesite ka ühte küsimust, äh, mille kohta tahaksin täpsustusi. OECD-s äh, tehtava töö raames me teame, e, on juba teatud e, lahendused välja töötatud ja me peaksime ka nendest lähtuma ning e, see aitab samuti arvestada hargmaiste ettevõtete praeguste tegutsemistavadega. tahaksin küsida, kuidas komisjon plaanib ühendada OECD-s tehtava töö komisjoni tööga ja kuidas te plaanite veelgi kaugemale minna, võttes arvesse, et me elame ju äh, sellises maailmajaos, kus äh, kõik on omavahel väga seotud. kuidas komisjon ja OECD tööd siis siduda omavahel? ja veel üks küsimus. nõukogus nagu, me näeme, et äh, isegi need liikmesriigid, kes saavad kõige suuremat kasu maksu ning eelarvesõjast, tegelikult hakkavad huvi üles näitama nende küsimuste vastu, mida täna siin arutatakse. mida komisjon plaanib teha? mida plaanib teha komisjon makromajandusliku tasakaalutusega, sellepärast et parlament on juba pikka aega juhtinud teie tähelepanu sellele, et kapitalide liikumine ja siinkohal pean silmas näiteks välisinvesteeringute direktiivi Äh, selline kapitalide liikumine on kõikvõimalikud läved ületanud. kaks tuhat kolmteist peaaegu kõigis äh, liikmesriikides vähenes atraktiivsus ligi kolmkümmend viis protsenti ning Luksemburgis me näeme, et äh, makromajandusliku tasakaalutuse tabel näitab, et seal on jällegi atraktiivsus suurenenud kuusteist protsenti, plussis ollakse seal, mujal miinus kolmkümmend viis. nii et jah selline võrdlustabel sisaldab ka veel muud infot, mida komisjon peaks oma analüüsides kasutama, seda seetõttu, et kuna meil ei ole kaitsemehhanismi liikmesriikides, siis iga riik praegu ju kaalub seda, kas ei oleks hea, kui üritatakse oma maksusüsteemi just ettevõtetele atraktiivseks muuta ja ligi meelitada sel viisil ettevõtteid. tegemist on nii ehk nii poliitiliselt kiireloomulise küsimusega ning sellest tulenevalt ma sooviksin, et te selgitaksite meile, eh, mida parlament saab oodata eh, nüüd komisjonilt. suur aitäh, Elisa! nüüd, mis puudutab OECD kohta esitatud küsimust, siis eh, härra volinik, tahaksin ütelda teile, et homme hommikul tuleb siia härra Andrei Kulija, kes viibib siin koos oma kaastöötajatega härra Santa Maas ka samuti osaleb. Äh, ja nüüd teine kaas, äh, raportöör härra Mikael Toiral. aitäh, härra esimees, härra volinik. mul oleks kolm küsimust. kõigepealt suur tänu selle eest, et olete täna maksuküsimuste erikomisjoni ja majanduskomisjoni ette tulnud komisjon on nüüd suurte eesmärkidega ettepaneku teinud uue direktiivi jaoks. kas te võiksite komisjoni vaatevinklist selgitada veel, miks see automaatne informatsioonivahetus aitab ebaausat maksukonkurentsi ära hoida? tundub, et tegemist on pigem vastusega sellele, et varem spontaanne informatsioonivahetus ei toiminud. kas teie võite nüüd volinikuna või ka oma varasemates kogemustes kinnitada, et äh, informatsioonivahetus tuli välja käitumisjuhite, juhiste rühmas ehk et minevikus ähm, maksuküsimuste alane informatsioonivahetus ei toiminud seadusandlus oli küll olemas, aga ilmselgelt aastal kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tuli kokku käitumisjuhiste rühm, kus sai selgeks, et informatsiooni edasi ei antud, toona oli tegemist Belgiaga, aga arvatavasti oli neid kohtumisi isegi rohkem. ja kolmas küsimus, kas te võite meile anda soovituse ka selle kohta, kuidas tulevikus saavutada seda, et rahandusministrid tuleksid meie komisjoni ette, ma tean kolleegidelt, et majanduskomisjon on üritanud rahandusministreid komisjoni ette kutsuda, aga see ei õnnestunud. äkki te oskate meile anda nõu, et kuidas me saame saavutada seda, et rahandusministrid ka meie ette tuleksid? ja viimane küsimus see puudutab FATCA süsteemi, nimelt et USA on huvitatud sellest, et FATCA süsteemi kaudu informatsiooni antakse edasi. tahan nüüd teada saada, kas komisjoni tehtud ettepanekuga üritatakse ka saavutada vastastikust, ehk siis seda, et USA annab ka meile maksuinformatsiooni edasi Merci, mon cher collègue. Nous passons maintenant au rapporteur de la commission Econ et de... suur aitäh nüüd Econ ja härra Niedermayer. Thank you very much, Mr Chairman. aitäh ja aitäh teile, lugupeetud volinik. Eh, tunnen head meelt selle üle, et lõpuks te siiski siia tulite. Eh, tegemist on väga olulise küsimusega, minu meelest see ei puuduta mitte niivõrd äh, konkurentsi küsimusi, vaid äh, eelkõige puudutab see seda, kuidas kokku panna omavahel maksud ning praegune praktika. me peame leidma viisi, kuidas äh, tõhusalt tegeleda nende probleemidega. esmalt ma sooviksin tänada teid tehtud töö eest me kõik tõenäoliselt oleme nõus, et tegemist on alles algusega. tahaksin üle korrata ka küsimuse maksuotsuste äh, kohta. me teame, et maksuotsused on ainult üheks osaks sellest küsimusest, me tegelikult tegeleme palju äh, tõsisemate probleemidega, keerukamate probleemidega, ma pean ütlema, et OECD äh, analüüsis ja Pepsi puhul kui me vaatame, kuidas ettevõtted oma makse ühest riigist teise liigutavad selleks, et vähe maksta. nii et siin seda kont-, äh, OECD-s tehtud tööd neist küsimustest võiks ära kasutada. nüüd üldine küsimus. esmalt, milliseid meetmeid te ise peate kõige paljulubavamateks komisjoni tööprogrammis selles valdkonnas ja kuidas need meetmed tagavad Äh, seda, et olukord paraneb, kuidas on seeläbi võimalik mõistlike kuludega olukorda parandada. ma loodan, et äh, ikkagi me lähtume poliitikast tõenditest, nii et me teaksime, mida me tahame saavutada nende poliitikatega ning mis on nende tagajärjed. teiseks, kuidas te näete läbipaistvust äh, ja standardite väljatöötamist maksudest kõrvalehoidmise puhul, ettevõtete maksude puhul ning millised võimalikud meetmed võiksid olla seotud äh, standarditega ning äh, läbipaistvusega. ja jällegi, millised valdkonnad äh, on sellised, kus oleks vaja õigusloomulisi ettepanekuid, sellepärast et läbipaistvus ja standardid ei, sellest ei piisaks. aitäh ja palju edu töös! aitäh, kallis kolleeg ja teine variraportöör Egonist Anneli Stuts. jah, tere pärastlõunat, aitäh. esmalt tervitaksin soojalt äh, siin volinikku me näeme, et te tegelete tõsiselt selle teemaga, see on väga julgustav, ma usun, et äh, teie pühendumus on käegakasutav. mul on kolm lühikest küsimust. ka teistel on siin kõigil kolm küsimust olnud. esiteks seoses läbipaistvusega ning äh, riikidepõhise aruandlusega. Te, te teate, et praegu on käimas äh, äh, katse seda viia sisse samuti aktsionäride õiguste direktiiviga. praegu on juba palju tõendeid selle kohta, et võttes arvesse ka teisi valdkondi, siis CBCR võiks pakkuda siin lahendusi riikide põhinev aruandlus ja pangandus, see võiks parandada äh, finantsstabiilsust ning pehmendada maandumist ning samuti äh, suurettevõtete äh, juhtkonnad nõustuvad ka sellega, et tuleks kaasata riigipõhistesse aruannetesse ettevõtted. kas komisjon leiab, et sellega tuleks samuti edasi liikuda niivõrd kiiresti kui võimalik, sellepärast et tõendid on olemas aga endiselt, eh, kui te leiate, me leiame, et siiski oleks vaja veel hinnata olukorda ja ma teeksin ettepaneku, et see hinnang oleks võimalikult sõltumatu. ning samuti te ise ütlesite, et eh, CBCR-i e, eh, puhul tuleb arvestada samuti kuludega. ja samuti tervitaksin seda, mis te ütlesite käitumiskoodeksi kohta ning selle komitee kohta, mis sellega tegeleb, see on õige koht küll, aga tahaksin samuti paluda, et te kaaluksite võimalust läbi vaadata äh, siirdehindade foorumi küsimused, sellepärast et selle eesmärgiks on vältida topeltmaksustamist, aga sellega ei, siin ei tegeleta eriti palju topelt mittemaksustamisega. nagu te teate, ka meil on pikaajaline pühendumus meie fraktsioonist, nimelt me tahame, et meil oleks maksuparadiiside kohta ühtne äh, definitsioon, selleks aga me peame välja äh, selgitama, millised on praegu äh, kahjulikud maksutavad. teame, et on alustatud äh, radarskeemiga, mis võimaldaks välja selgitada taolist käitumist. kas seda võiks arve, kaaluda ka Euroopa Liidu tasandil? aitäh. suur aitäh, hea kolleeg ja nüüd ma annaks nüüd sõna volinikule, tema saab vastata ja siis läheme edasi liikmete küsimuste juurde. palun, härra volinik Ah, jah, aitäh. tõepoolest, tegemist on kiireloomulise küsimusega poliitiliselt ja me peame väga otsuselt kindlalt nende eh, probleemidega tegelema, väga oluline on, et nii komisjon kui parlament koostööd teeksid. me võime muidugi nende küsimuste juurde veel hiljem tagasi tulla ja arutada neid asju, vaadata, kuidas me oleme edasi liikunud. ma usun, et praegu äh, ebaaus maksukonkurents äh, ning agressiivne optimeerimine maksude küsimus, see on täiesti vastuvõetamatu meie jaoks, ka meie kaaskodanike jaoks ja me peame tõesti tegelema sellega ja minema nii kaugele kui võimalik. kuid äh, konkurentsi me ei tohiks konkurentsivõimet ei tohiks me ohtu seada sel viisil. seejärel küsiti selle kohta, kuidas me OECD-ga koostööd teeme. mina tervitaksin omalt poolt OECD tegevust Pepsi vallas juba algusest peale, sellepärast et sellega on väga palju muudetud. sellel on suur tähtsus rahvusvahelisel tasandil G kakskümmend 20 Äh, on siin aluseks ja ma olen samuti teiste Euroopa finantsministrite, Saksa, Briti ministritega, Itaalia, Hispaania ministritega toetanud äh, nende algatust. ja G kahekümne puhul me näeme, et tõepoolest see on kaasa vedanud äh, väga palju teisigi. koostöö OECD-ga on miski, mida me saame toetada ja mm, kindlasti plaanin jätkata. aga tahaksin lisada veel, et OECD äh, kava, mida veel arutatakse, seisneb selles, et leiaks aset spontaanne maksuotsuste äh, vahetuse süsteem ja siin on ette nähtud ka eelismaksukohtlus, äh, aga meie tahame natuke laiemat plaani ja ma tunnen selle üle uhkust, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Liit loodetavasti soovib tulevikus, lähitulevikus kaugemale minna, miks? seda seetõttu, et nagu ma ütlesin, meie andmevahetus peaks olema automaatne. see puudutab äh, piiriüleseid äh, maksuotsuseid ning äh, ka seetõttu, et ta on juriidiliselt siduv. OECD muidugi mängib oma rolli maailma tasandil, tegemist on koordineeriva koguga ja seejärel järgneb sellele poliitiline lubadus, aga meie oleme midagi enamat, meie oleme Euroopa Liit ja meil on oma õigusloomeline pädevus nii et me saame siin kaugemale minna. president Juncker G kahekümne liidritele juba andis mõista, et automaatne teab-, andmevahetus äh, peaks olema ülemaailmne, ta tegi seda Brisbane'is äh, kaks tuhat neliteist ning Istanbulis äh, samuti finantsministrite kohtumisel tõstatasin selle küsimuse ning ka Washingtonis tõstatan selle mõne nädala pärast miks mitte siis tunda uhkust selle üle, kui me suudame olla teenäitajaks selles valdkonnas? siin keegi rääkis ka FATCast, härra Toire. ameeriklased äh, FATCA osas näitasid meile tee kätte äh, ning pangasaladuste puhul on FATCA kohta tehtud äh, algatus muidugi nende oma ja väga hea oleks, kui siin oleks tegemist meie algatusega, kui me suudaksime ka teised äh, OECD riigid kaasa haarata. Euroopa Liit töötab välja omaenda teekaardi, meil on kahe nädala tagant välja tuldud paketiga, meil on ka juunipakett, me peame muidugi lepingutest kinni pidama, aga mina olen veendunud, et me saame minna kaugemale. seega me siis jätkame tööd neis küsimustes OECD-ga, igaüks äh, siis vaatab ja kaalub, äh, aga me sooviksime ka teisi kaasa tuua proua Ferrara küsis selle kohta, kuidas äh, riigipõhiste soovitustega toime tulla. Portugalis äh, viibin mina homme juba, arutan äh, Portugali võimudega neid küsimusi teistegagi, aga jah. igati on ja mõistetav, et riik soovib olla atraktiivne ja tegelikult ega kõik maksuotsused ei ole ju hukkamõistetavad, ega me seda põhimõtet küsimärgi alla sea kui ettevõte valib, kuhu investeerida, siis tal on vaja äh, näha, mis maksudest saab hiljem, see ei ole hukkamõistetav. ei, hukka me mõistame seda, et teatud ettevõtetele, kes äh, agressiivselt oma maksupoliitikat planeerivad, äh, saavad mõningates liikmesriikides selliseid maksueeliseid, mida mujal ei ole neisse suhtutakse liiga leebelt. makromajandusega ma olen nõus, et see punkt tuleks vaja paremini kaasata ja me peaksime seda tegema lähtudes omaenda poliitikast. härra Toirele esimene küsimus nüüd. miks ja kuidas peaks toimima meie enda oma süsteem? ja miks ma ootan sellest nii palju? Need reeglid, mis praegu kehtivad jätavad väga palju mänguruumi liikmesriikidele. nagu ma ütlesin, väga palju on halle tsoone. võin üle korrata, liikmesriik võib näiteks keelduda teavet vahetamast ja kasutada selleks kas riikliku poliitika põhjusi või siis kaubandussaladuse põhjusi või muud. nii et liikmesriik saab ise valida, milliseid andmeid ta saab edastada teisele riigile või mitte sellisel juhul on äh, vastused on kas osalised äh, andmenõuetele või siis äh, ei vastatagi. teiseks, komisjonil praegu ei ole juurdepääsu sellele infole, mida liikmesriigid peaksid omavahel vahetama. komisjonil on väga keerukas seega ka, ka välja selgitada, milliseid rikkumisi tuleks äh, jälgida. mitte ükski liikmesriik ei ole siiani pöördunud komisjoni poole kaebusega, et äh, teine liikmesriik keeldub äh, andmete vahetusest. aga automaatselt teab andmevahetusega see muutub. nüüd oleneks tegemist juriidiliselt siduva süsteemiga. nõuded on väga selged nende andmete kohta, mida vahetada tuleb. kolm eh, kuu tagant eh, siis on eh, tähtaeg ning me oleme välja jätnud ka liikmesriikidele võimaluse vähendada või piirata või keelduda andmete edastamisest. ja muuhulgas lisaksin liikmesriikidele ja parlamendile, see on minu jaoks väga oluline küsimus. komisjon omaks juurdepääsu ka kogu statistikale vahetatud andmete kohta ma ei tea, kuidas liikmesriigid sellele reageerivad, aga ma usun, et see on üks asi, mida meie ja ka teie peaksite kaitsma. sellepärast, et võib ju tekkida soov äh, komisjon kõrvale jätta, kui me komisjoni kõrvale jätame, siis lahendame asjad omavahel. kui me tahame aga, et ka rikkumismenetlust saaks kasutada, sellisel juhul peab ikkagi ka komisjon olema kaasatud. me ei ole seda teinud enda jaoks, me teeme seda Euroopa Liidu heaks. härra Toirer kuidas ma siis loodan, et see toimub, ma loodan, et erinevalt äh, siiani olemasolevatest seadustest sellega õnnestub meil olukord parandada. kui me suudame andmevahetuse tagada ja samuti läbipaistvuse, siis liikmesriigid loobuvad äh, sellistest meetmetest, mis äh, lähevad liiale. mida avalikum süsteem on, seda tõhusam ta on ning seda enam liikmesriigid, eh, vabandust, ettevõtted kardaksid ka eh, selliste praktikate kasutamist, eh, mis avalikkus hukka mõistaks. läbipaistvusest tekib õiglus ja nii me oleme selle kava koostanud. ning sellest ja me loodame, et ta toimib tõhusalt. käitumisjuhendi kohta see on varem toiminud. aga jällegi meetodid ning uurimissuutlikkus ei vasta enam praegustele nõuetele ja sellele, mis ettevõtted teevad ning ka maksuotsustele. tegemist on valitsustevahelise juhendiga, aga me peame muutma selle ise ka tõhusamaks meie praegune ettepanek on küll legislatiivne. Eh, nüüd finantsministritega kahepoolsete kontaktide käigus kindlasti ma pakun välja, et eh, see komisjon ja need kaks komisjoni, kes sinna alla kuuluvad, et eh, nende tööga arvestataks, kui siin tehtav töö ei ole kõikehõlmav ja täielik, siis sest ta ei rahulda kedagi ja ei veena kedagi, seega on väga oluline et me suhtuksime äärmiselt tõsiselt selle erikomisjoni töösse. seda peab tegema komisjon, Euroopa Liidu komisjon, ka liikmesriigid, midagi varjata ei tohi, härra Tööre tõepoolest, väga tähtis, et me sellest ka lähtuksime nüüd FATKA kohta, jah. liikmesriigid peavad ülemaailmse standardiga arvestama vastastikuse põhimõte on ka väga tähtis. härra Niedermayer küsis kõige paljulubavamate meetmete kohta. lühikeses perspektiivis läbipaistvus äh, ja teistepoolne surve, see on väga oluline siin selles valdkonnas, kordan alati üle, me peame võimalikult kaugele minema, siseturu jaoks on aga oluline see, et me jõuaksime CCCTB-ni see kava on meil juba alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast ning äh, meil on äh, just seesama ettepanek. ja loodetavasti praeguseks on liikmesriigid küpsemad ning samuti me peame tõhustatud koostöömeetmeid äh, kasutama, sest kahekümne kaheksakesi ei ole lihtne edasi liikuda, aga me peame suutma seda teha. ja juunis ja seega tehakse ettepanek meie tegevuskava alusel, sest et see tundub olevat tõesti otsustava tähtsusega. nüüd äh, riikidevaheline aruandlus, jah, siin me liigume võimalikult kiirelt edasi, Äh, mõjuhinnang on valmis, sõltumatu uurimus, see oleks ka võimalik. see on muidugi parem lahendus, sest et meil on ju vaja täielikult läbipaistvat lahendust ja tõsiseltvõetavat usaldusväärset lahendust. ja sõltumatus äh, saab seda äh, garanteerida. ühine sildahindade foorum, jah, nõus, eks vaatame, kuidas seda parandada. Merci, monsieur suur aitäh, härra volinik. ja nüüd äh, liikmete küsimused. proua Danuta Hübner kõigepealt. Euroopa Rahvapartei nimel. aitäh, härra esimees, aitäh, härra volinik, mul on kaks küsimust, üks puudutab seda juurdlust, mille alustas komisjon nelja Euroopa Liidu liikmesriigi vastu. on täiesti selge, et siin ähm, vaadatakse ka riigiabi reegleid ja me teame, et küsimuse all ei ole mitte ainult riigiabi, vaid ka see, et liikmesriikides on sätteid ja ka administratiivseid või õiguslikke sätteid, mis võivad endaga kaasa moonutusi ühisturul ja ma just mõtlesin, kas komisjon mõtleb ka teisi õiguslikke aluseid äh, tuleviku jaoks. ja teine küsimus puudutab seda, et see, mida meie praegu siin arutame, on ettevõtete maks. aga meil tuleb mõelda ka käibemaksu peale ja me teame Euroopa Liidus iga inimene võib paluda erandeid käibemaksu kohta ja ta saab ka seda, kui ta tahab ja ja ma tean, et komisjon paar aastat tagasi mõtles ka pilootprojekti peale ja selle äh, käibemaksuerandite peale. nii et ma tahaksin teada, kas sellega on edasi mindud. Merci Danuta äh,. Alors... aitäh, Danuta. sotsialistide nimel härra Peeter Simon. suur tänu. härra volinik, tahaksin jätkata nende märkustega, mida ma juba eelmisel nädalal täiskogul tegin. kaks küsimust, mis puudutavad läbipaistvust. Te rääkisite siin probleemidest ja kolleeg Toiler rääkis ka sellest, et minevikus kohustustest kinni ei peetud. minul on konkreetne küsimus. kui te tuleviku peale mõtlete, kas te mõtlete ka konkreetsete karistuste peale? et kas te mõtlete ainult kohustuse peale, mis sinna kindlamalt sisse kirjutatakse või te mõtlete ka selle pealt, mis saab siis, kui liikmesriigid nendest kohustustest kinni ei pea? ja teine küsimus puudutab äh, maksureeglite keskregistrit. rahapesu puhul on meil näiteks väga palju erinevaid äh, avaliku sektori registreid, siin parlament ja nõukogu tõesti äh, Äh, maadlesid väga palju selle pärast ja kas te kujutate ette, et võiks olla midagi sarnast äh, ka maksureeglite puhul, et see oleks avalik äh, register, me rääkisime mitte maksude üksikasjadest, vaid lihtsalt kõige tähtsamatest numbritest selleks, et avalikkus teaks täpselt, kes millises riigis makse maksab. ja kolmas küsimus puudutab äh, neid, kes nõustavad Euroopa Komisjoni liikmesriike ja ettevõtteid, ehk siis suuri nõuandvaid ettevõtteid ja ka advokaate. me oleme siin keskendunud auditi tegijatele, reitinguagentuuridele, aga nõunike puhul ma sarnast lähenemist ei näe. kas komisjon tulevikus kavatseb ka selles osas midagi ette võtta ja kas mineviku puhul komisjon vaatab ka täpselt, mida varem tehti ja kus oli tegemist äh, huvikonfliktidega ja kui suured need olid? Merci euh.... aitäh. ECR-i nimel härra Bernt Luka. aitäh, härra esimees, aitäh, härra volinik, et olete täna siia meie ette tulnud ja olete valmis meie küsimustele vastama kõigepealt tahan öelda, et minu arvates komisjoni algatus on väga hea, aga siiski on veel päris palju lahtiseid küsimusi, mida ma soovingi siin riburadapidi esitada. kõigepealt äh, sain aru, et mõjude analüüs tuleb alles tulevikus. tahtsin teada, miks te enne ei tee mõjude hinnangut? ja siis tekivad veel küsimused ka teie plaanide mõju kohta erinevate liikmesriikide maksuametitele. kui me nüüd mõtleme, et liikmesriigi maksuamet iga kolme kuu tagant kahekümne kaheksast liikmesriigist maksuteateid peab läbi vaatama, siis ma tegelikult ei usu seda teie kinnitust, et sellega ei kaasne halduskoormuse suurenemist ja tahaksin nüüd ka Maksuametite vaatenurgast vaadates teada saada, et kas see on tõesti kui mittebürokraatlik meede läbipaistvuse suurendamiseks või äkki on tegemist otse vastupidise looga, et olukord väljub kontrolli alt? teine küsimus puudutab seda, et te ütlesite, et maksukohuslased on need, kes väga-väga jõuliselt otsivad äh, maksudest kõrvalehoidmise võimalusi. võib-olla mõne suure ettevõtte jaoks see tõesti ka kehtib, aga ma tean väga palju ettevõtjaid, kes ütlevad, et nad aktiivselt ei otsi mitte mingeid võimalusi, aga liikmesriikide maksuametid pöörduvad nende poole päris agressiivselt ja pakuvad välja võimalusi, kuidas maksukoormust vähendada nii et maksudest kõrvalehoidmist tuleks vaadata kui maksudest kõrvalehoidmisest huvitatud ettevõtete ja maksuametite koostööst tulenevat nähtust. ja siis tekib küsimus, et kui on selline vastastikune soov makse mitte maksada, et kas siis läbipaistvusega on võimalik ka tõesti seda ära hoida ehk siis, kui maksuteated on avalikud, kes kontrollib siis, et ei ole mitteametlikke kokkuleppeid, mille eesmärgiks on see, et maksuteatel olev number on hoopis teistsugune kui see, mille üle on eelnevalt kokku lepitud, nii et kas teil on ka meetmeid selle kohta, et et see, mis praktikas toimub, ei ole hoopis teistsugune kui see, mis te olete seadustesse kirja pannud, aitäh. aitäh. Alte nimel Kurvan Juhenhaisen. aitäh, härra esimees, istun siin härra Luke kõrval. tere tulemast, härra Moskovitši, on väga hea, et te juba jälle meie ees olete ja nagu me eelmisel nädalal täiskogul ütlesime, on liberaalidel väga hea meel teie ettepaneku üle maksude läbipaistvuse kohta. meil on siiski veel praktilised küsimused. komisjon teinud ettepaneku, et riiklikud maksuametid peavad andma äh, infot kõikide maksuüleste sätete, maksualaste sätete kohta kõikidele maksuametitele erinevates liikmesriikides. kas ei oleks tõhusam see, kui antaks infot ainult äh, nendele maksuametitele, mis tegelevad selle ettevõttega. selle asemel, et kogu informatsiooni kõigiga jagada, äkki peaks siiski ainult äh, tähtsale infole keskenduma. teiseks, äh, kvaliteedinõuded, millise kvaliteediga see info on, mida vahetatakse tahaksin teada, kuidas komisjon kavatseb jälgida ja rakendada seda, kuidas see informatsioonivahetus toimub, sest me kõik teame, et kui öeldakse, et tegemist on äh, maksuotsusega, siis see võib olla maksuotsus, aga see võib olla maksuotsus ka siis, kui seda otseselt välja ei öelda. ja siis, nagu härra Lukk ütles, peaks äkki arvestama ka selliseid asju, mis ei ole otseselt maksuotsusena kirjas, aga samal ajal sisaldavad väärtuslikku informatsiooni, nii et kuidas te kavatsete hoolitseda selle eest, et see info, mida vahetatakse, on siiski ka in-, vahetamist väärt info? ja viimane küsimus, te ütlesite, et te olete mõelnud ka selle peale, et tuleb koostada mõjuhinnang selle kohta, et kui hakatakse tõesti informatsiooni ka avalikustama. tahan teada, millisest infost te täpselt räägite ja kuidas te kavatsete seda avalikust, teise see info avalikustamise mõju siis hinnata, aitäh! Merci, Cora! aitäh, Cora! uue nimel härra Fabio De Masi. Merci, monsieur president! aitäh! aitäh, härra Moskovitši. Im Bereich der Unternehmensbesteuerung. ettevõtete maksustamise puhul on meil legaalseid praktikaid, mis on aga, mis ei ole aga legitiimsed ja meil on ka kuritegelikke võimalusi ja ka rahandusministrid toetavad seda viimast, see on ka tegelikult probleemiks, Juncker ise on ka andnud selle kohta informatsiooni. ja sellepärast oma fraktsiooni nimel tahan veel kord toonitada, et me peame infoandjaid julgustama, et nad annaksid teada sellest, mida nad teavad ja et nad annaksid seda informatsiooni õiges, õigetele institutsioonidele, nagu näiteks uurivate ajakirjanike konsortsium. Te rääkisite informatsioonivahetusest, kas meil on juba seitsmekümne 70 seitsmendast aastast direktiiv, mis puudutab spontaanset infovahetust, see on kolmekümne kaheksa aasta vanune direktiiv, eks see direktiiv on vanem kui mina ja Euroopa Komisjon sellest ajast saati ei ole mitte midagi ette võtnud. samal ajal komisjon aga vastutab äh, seaduste eest ja peab hoolitsema infovahetuse eest. minu teada on tegemist direktiividega, mis kehtivad tegemist on esmase Euroopa Liidu õigusega, ükskõik kuidas nad poleks ka sõnastatud, nad ikkagi kehtivad. ja sellepärast ma tahan teada, milliseid meetmeid on komisjon varem välja töötanud, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vaadati see direktiiv ju ka veel üle. ja teiseks, ma ei usu ja ei usalda rahandusministreid. me teame väga paljusid äh, kes mitte midagi ei tee, me teame Lagardi nimekirja, minu koduriigis on ka olnud sarnaseid arutelusid ja sellepärast ma tahan veel kord toetada seda, mida ütles Peeter Siimon. nimelt, et me peame endale selgeks tegema, et see informatsioonivahetus peaks olema ka teatud inimestele juurdepääsem. ma ei usalda rahandusministreid, ma ei usalda neid ma kardan, et nad panevad need äh, nimekirjad uuesti sahtli põhja, nii nagu nad on seda teinud minevikus ja kui teie minu kogemusi ja arvamust ei jaga, siis tahan teada, millest te lähtute. siis tahaksin veel teada saada, kas teie olete kuulnud sellest juhtumist, mis täna avaldati, et Kanada kullaettevõte Eldorado, mul on siin kogu infoga olemas, võin teile seda äh, te,, võin seda teiega jagada äh,. Hollandi abiga tegemist oli riiulifirmaga, mis tõmbab välja Kreekast maksutulusid ja muide, Hollandi rahandusminister on euroala juht ja nõuab kogu aeg Kreekalt, et äh, on vaja läbi viia reforme nii et ma tahaksin teada, kas te minister Teiselblumiga saaksite rääkida sellest äh, juhtumist, äh, kui palju te sellest juhtumist teate, milliseid meetmeid te tahate vastu võtta ja kolmas küsimus, Euroopa Ametiühingute Liit on öelnud, et on väga tähtis, et need pangad, mis järjekindlalt aitavad maksudest eemale hoida ja ka agentuurid, mis sellega tegelevad ja kui nad äh, tegutsevad maksuparadiisides, et kas siis on võimalik neil litsents ära võtta selleks, et neid sundida reeglitest kinni pidama? aitäh! Pour... aitäh! roheliste nimel Mollis Kotketu, palun! aitäh! aitäh, volinik, et te siin täna olete. mul on väga hea meel teie esialgsete sõnavõttude pärast ja selle vastutuse eest, mis te võtsite ettevõtete maksudest kõrvalehoidmise osas. mul on väga hea meel, et ähm, te soovite rahvusvahelistele standarditele vastavaid äh, ettevõtete maksuotsuseid ja läbi selle ühtset siseturgu, kuid meil on vaja rohkem teada uuringute ja rohkem rakendamise ja sanktsioonide kohta. ja komisjoni soovi tegutseda kahandava eelnevate volinike otsused, kui nad ei soovinud midagi teha, hoolimata sellest, et viidati selgetele rikkumistele meie tähelepanu on juhitud sellele, et seitsmeteistkümnendal aprillil kaks tuhat kaksteist Äh, väljendas komisjon käitumisjuhiste töörühmas oma pettumust liikmesriikide andmevahetuse osas. Belgia ütles, et äh, nad ei olnud mingisuguseid andmeid edastanud, sest nad ei olnud teistelt liikmesriikidelt andmeid saanud hiljem ütles nõukogu õigustalitus, et mingisugust kohustust vastastikuseks andmevahetuseks ei ole administratiivkoostöö direktiivis või vastastikuse abi direktiivis. nii et oli selge rikkumine, kuid mingisugust sammu ei astutud selleks, et sundida liikmesriik Äh, käitumisjuhis olevaid reegleid täitma. sellel juhul ütlesin, oli tegemist Belgia rikkumisega, kuid Belgia kinnitas samal koosolekul, et teised liikmesriigid samuti ei täida oma kohustusi. Belgia viitas sellele, et Iirimaa ei informeerinud komisjoni Apple'i otsuse kohta või Luksemburg Amazoni otsuse kohta. me olime sellest teadlikud ja me olime teadlikud nagu kolleeg Fabio ütles, e, ka sellest, et Need otsused on jõus seitsmekümnendatest aastatest peale ja liikmesriigid on kohustatud maksureeglitest sellest ajast peale kinni pidama. küsimused nüüd. kõigepealt, miks komisjon otsustas mitte käivitada rikkumismenetlust, kui Belgia tunnistas, et nad läksid Euroopa Liidu seadustest mööda ning ütles selgelt, et ka teised ei olnud reeglitest kinni pidanud. teiseks, kas te olete valmis oma teenistustele ütlema, et nüüd tuleb hakata astuma samme rikkumismenetluste suunas, ma arvan, et sellised sammud oleksid olulised selleks, et näidata, et komisjon on tõsine selles osas, mis puudutab ettevõtete maksudest kõrvalehoidmist ja maksustamise vältimist. aitäh. EFT nimel saab sõna härra Marko Tsanni. aitäh. lugupeetud volinik, te ütlesite, et läbipaistvuspakett on ainult esimene samm ja et sellest ei piisa. mina lisan omalt poolt, et mina leian, et sellest ei piisa üldse selleks, et selle häbiväärse praktikaga võidelda. mul on tõesti häbi, kui ma mõtlen selle peale, et pärast kahtkümmend viit aastat pärast Maastrichti lepingu allakirjutamist tegeleme endiselt nende probleemidega siseturul või Euroopa Liidu solidaarsuse vallas nähes, milline on meedia surve, mis sundis komisjoni astuma samme selles küsimuses, ootan mina palju julgemat lähenemist algusest peale. ja aga kahjuks ma ei oota midagi head juunikuu paketist, loodan, et siiski eksin. mis puutub läbipaistvuse, siin on üks põhiline punkt. läbipaistvus on hea, kuid väga hea on ka see, kui mõistame, et läbipaistvus ise ei too maksu maksustamise vallas õiglust. me peame keskenduma tõelisele probleemile ja otsima lahendusi. läbipaistvuspakett siin tahaksin paari täpsustust, sest äh, minu meelest ei piisa sellest. Te ütlesite eelnevas vastuses, et avalik arvamus on põhiline element, mis toob endaga kaasa läbipaistvuse, kuid ma tahaksin teada, milline on esimeses äh, paketis andmevahetuse puhul liikmesriikide vahel siis seos avaliku arvamusega, kuivõrd need andmed ei ole avalikule arvamusele kättesaadavad. ja veel üks punkt, mis minu meelest ei ole hea andmevahetuse puhul, kolleeg Demasi ütles, et miski ei taga meile, et tõesti ministrid sooviksid neid andmeid vahetada ja veel üks punkt puudutab tööd, mida komisjon peab tegema selleks, et hallata kogu seda andmete kogu, kakskümmend kaheksa riiki peavad rakendama neid maksureegleid, sellepärast on ette näha väga suurt andmete voogu. kas komisjonil on olemas struktuur, mis on võimeline tõhusalt haldama sellist andmemahtu? ja veel üks oluline punkt on ekspertkomisjonide kasutamine. ma tahan, et võetaks eeskujuks siirdehindade ekspertide tegutsemine ja lähtutakse sellest, see rühm mo-, oli moodustatud äh, elementidest, kes soovisid säilitada staatuskood, nii et kui teie jaoks on avalik arvamus oluline, siis ma loodan, et uute ekspertrühmade puhul kaldutakse rohkem tõeliste ekspertide ja ühiskonna liikmete suunas, keda huvitab selliste praktikate väljajuurimine. ma tahaksin ka, et juunikuu ettepanekus mindaks kaugemale ja pakutaks välja lahendusi selleks, et sellised skeemid ja struktuurid, mida kasutatakse maksustamise vältimiseks, oleksid edaspidi kuulutatud illegaalseks. ma, seega ma tahan teie poolt selgeid ettepanekuid ja selgeid samme mul on väga hea meel konsolideeritud maksubaasi üle, kuid sellest ei piisa. mul on väga hea meel läbipaistvusele, kuid sellest ei piisa. meil on vaja karistada neid nõustamisettevõtteid ja panku, kes, nagu me teame, aitavad maksustamist vältida. see on see, mida mina ootan juunikuisest ettepanekust, aitäh! aitäh, kallis kolleeg! härra Bernard Monod fraktsioonide kuulusad liikmete nimel. aitäh! me räägime siin erinevatest agressiivsetest maksupraktikatest ja me soovime sellist äh, tegutsemist selgelt piirata. seega kahe tuhande kaheteistkümnendast, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast olite ise Prantsusmaa minister ja teadsite kindlasti Luksemburgi praktikatest ja miks siis, kui tegemist oli suure eelarve puudujäägiga, ei teinud te midagi. nii et täna töötate härra Junckeri alluvuses, kes võttis ära kümneid miljoneid maksutulu Prantsusmaalt ja see ei aita minu meelest kaasa Prantsusmaa olukorra tasakaalustamisele. läbipaistvus on hea, kuid milliseid konkreetseid meetmeid kavatsete rakendada selleks, et oma häid kavatsusi ellu viia? tihtipeale erinevad otsused juurutavad probleeme veelgi rohkem ma võtan näiteks kaks raportit, mille üle hääletasime eelmisel nädalal. me soovime piirata ligipääsu äh, abile nende ettevõtete puhul, kes äh, on kas maksuparadiisides või kes kasutavad ebaausaid praktikaid. kas te kavatsete siis võtta midagi ette nende panksade, pankade ja nõustajate suhtes, kes äh, annavad nõu sellistele ettevõtetele. kuidas te kavatsete parandada viimaste aastate ebavõrdsust, kui need riigid, äh, kes rakendavad agressiivset maksupoliitikat või kus on tehtud teisi ähm, kuritarvitamisi, kas nemad peavad siis äh, kompenseerima selle puudujäägi teistele riikidele, kui see meie erikomisjon millekski on kasulik, siis me peame saama tagasi selle tulu, millest riigid ilma jäid. kas komisjon kavatseb seda teha ja kui ta kavatseb seda teha, siis millise meetodi alusel? ma loodan teilt selgeid vastuseid saada. aitäh. meil on nüüd siis äh, kõik fraktsioonid sõna saanud. teen volinikule ettepaneku vastata sellele esimesele küsimuste ringile enne kui läheme järgmise küsimuste vooru juurde. aitäh. kõigepealt proua Hübnerile vastuseks. vabandust, et ma esimesele küsimusele ei vasta, sellepärast et minu kolleegil on kogu info olemas, ma ei hakka siin üldiseid sõnu tegema. minu kolleeg vastab teile kindlasti ja tugineb faktidele, mida mina ei tunne sest ähm, volinik tegeleb oma asjadega ja peadirektoraat oma asjadega. ma loodan, et tegemist ei ole olukorraga, kus on riik riigis, kuid tegemist on struktuuriga, millest tuleb kinni pidada. kuid käibemaksu kohta saan teile vastata, et oleme juba kaasatud automaatse info mahetus, automaatsesse infovahetusse ja järgnevate aastate jooksul, oma ametiaja jooksul, näiteks kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, saame vastu võtta konkreetse käibemaksurežiimi. me teeme kindlasti väga palju ettepanekuid käibemaksu vallas. tegemist on struktuurilise tööga. võtan siin ette ühe näite. näiteks äh, on liikmesriikidel võimalik valida, milliste toodete puhul rakendada maksusoodustusi. see on, see tugineb õiguslikule alusele, mis saab äh, juba homme olla paindlikum. kuid käibemaksu, käibemaksualane infovahetus on teema, kus me oleme hakanud samme astuma. härra Simon küsis sanktsioonide kohta selge on see, et direktiivi ettepanek ei püüa ellu viia mingisuguseid sanktsioone. miks siis komisjon, ma kuulsin siin erinevaid küsimusi halduskoormuse kohta, selle kohta, et andmeid on väga palju, vastan siin härra Lukele, kuid kui komisjon ei ole kaasatud kõigesse sellesse, siis ei ole olemas mehhanismi, mis lubaks ellu viia tõhusaid sanktsioone. milline, millised need sanktsioonid peaks olema? kui komisjon täidab oma rolli ja ma kutsun parlamenti üles oma rolli täitma, kui komisjon paneb tähele, et andmevahetus ei toimi, siis võib ta pakkuda välja rikkumismenetluse algatamise ja see avald-, avab võimaluse rakendada sanktsioone vastavalt olemasolevale raamistikule ja niimoodi sanktsiooni, sanktsioone rakendataksegi. register. me peame pärast mõjuhinnangut vaatama, kuidas me saame teha niimoodi, et need registrid oleks avalikud. kuid ma annan siin poliitilise suunise, mis äh, minu jaoks on väga oluline, see tähendab, et ligipääs avalikkusele on väga oluline. advokaadid, paljud küsisid siin nende kohta ma tahaksin veel kord äh, rõhutada oma avatust. meie järgime Pepsi raames tehtavaid samme ja kui me näeme, et siin on erinevad reeglid nõustamise vallas, siis me analüüsime seda ja teeme omad järeldused. sest läbipaistvus peab mõjutama ka teisi valdkondi tegemist on väga tõsise küsimusega, mida tuleb kaaluda OECD tehtava töö raames. minu jaoks on läbipaistvus reegel, mis tuleb lõpuni ellu viia. ja ma tahan võimalikult avatud lähenemist, kaasa arvatud need reeglid, mis puudutavad finantsalast nõustamist. kui parlament näiteks soovib selles vallas samme astuda, siis meil on selle üle väga hea meel, kuid komisjon peab oma vastutuse võtma, aga samas ei tohi unustada, et seda peab tegema ka nõukogu, see on meie ühine roll ja see on meie ettepanekute ja meie ettepanekute tugevus sõltub väga palju nõukogust. härra Lukke esitas küsimuse halduskoormuse kohta. kas niisuguste meilide saatmine ja saamine, mis puudutab äh, maksureegleid iga kolme kuu tagant, ei ole lihtsalt liiga suur koormus. see ettepanek näeb ette liikmesriikidele selliste andmete edastamist, mis aitaks neil kaitsta nende maksubaasi põhiandmed, mida liikmesriigid peavad üksteisele saatma, on väga kompaktsed ja lihtsad lugeda. fakt, et see puudutab ainult piiriüleseid reegleid ja mitte riiklikke reegleid ja et füüsilised isikud on siit välja jäetud, lihtsustab seda menetlust. kuid tahaksin veel midagi lisada, kõigepealt kui te vaatate läbipaistvust, siis on meil vaja täielik avalikku infot selleks, et tagada, et läbipaistvus on olemas ja teiseks, komisjon peab korraldama oma tööd selleks, et olla võimeline selle küsimusega hakkama saama. ja idee on selles, et me teeme nii vähe kui vajalik, kuid nii palju kui võimalik. ja riikidepõhine raporteerimine selle mõju hindame ettenähtud mõjuhinnangu raames. kuivõrd praegune olukord on läbipaistmatu, siis meil kõiki andmeid ei ole olukorra kohta, kuid hiljem aasta jooksul viime läbi mõjuhinnangu, mis lubab meil minna oma ettepanekutega kaugemale. komisjonil on mitu erinevat võimalust, mida saab võrrelda. ja kui me oleme järeldused teinud, siis tuleb metoodiliselt edasi liikuda. info kvaliteedi kohta meil on olemas vastavad reeglid, ma arvan, et kõik olulised tingimused on täidetud. mõjuhinnangu kohta veel tegemist on tavapäraste reeglitega, mis on ette nähtud meie menetluses proua Van Nieuhusen, vabandust, kui ma valesti hääldasin, ütleb kõneleja. millist infot palume riigipõhilise, riigipõhise raporteerimise alusel? milline on kasum, milline on maksumäär, milliseid makse maks-, teksti, milline on personal, milline on ettevõtte vara, kogu info, mis on vajalik selleks, et võrrelda ettevõtte tegevust ja maksu maksmist. see on info, mida meil on vaja selleks, et edasi liikuda. kuidas jõustada direktiivi? piiratud määral nõutakse kõigilt infot eranditeta ja igaüks võib muidugi infot juurde paluda ja siis ma rõhutan veel kord, komisjon soovib anda ligipääsu statistikale ja andmetele kõigile. komisjon soovib liikuda äh, teatud sanktsioonide suunas samuti, mis ei puuduta ainult avalikku arvamust. härra Demasi, praegune õigusloome ei ole piisavalt selge ma arvan, et äh, rikkumiste põhine lähenemine ei ole piisavalt tõhus, me tahame, et liikmesriikide kohustust kontrolle rakendada oleks tugevam, tugevdataks ja komisjon on siin peamiseks äh, oma kohustuste täitjaks. me ei saa muidugi sanktsioone välistada, kui me näeme, et on rikkumine, siis avame rikkumismenetluse ja viime selle lõpuni. see ongi direktiivi vaimsus. tegemist on demokraatiaga, poliitikutega, kes kuuluvad valitsustesse ja kes valitakse demokraatlikult esindama eksperte. Nad on erinevad neid inimesi, neid inimesi on igasuguseid, aga meil ei ole põhjust neid kahtlustada. ja ma lisan, et kui te ei usalda ministreid, siis on komisjon selleks, et tagada võrdseid tingimusi. muidugi võib-olla me ei usalda ka komisjoni ja siis me ei usalda juba enam ühtegi institutsiooni ja see toob endaga kaasa probleeme, mis on minu jaoks küllalt tõsised. aga me usaldame avalikkust ja sellepärast me tahame, et oleks teatud äh, avalikud isikud, kes saaksid juurdepääsu sellele informatsioonile. kas te võiksite korrata, ütleb härra Moskovitši? meie tõesti usaldame neid teatud välja valitud avalikkuse esindajaid ja sellepärast me soovime, et nemad saaksid selle kohta informatsiooni. avalik arvamus, seepärast ka kodanikud ja siis nende poolt valitud isikud ehk valitsused ja parlament. minu kolleeg vastas selgelt, et avalik arvamus saab meie riikides ennast väljendada läbi valimiste. demokraatlik esindatus ei hõlma kõiki teemasid loomulikult, kuid inimesed võivad hääletada nii, nagu nad tahavad ja sellest peame kinni pidada, pidama. ja mina tahan kindlasti, et ligipääs avalikkusele oleks tagatud võimalikult suure arvu teemade puhul. härra proua Scott Carroll. komisjoni reaktsioon selle juhtumi puhul tõde on selles, et enne sõltus kõik eelkõige spontaansest andmevahetusest ja ma ei hakka siin ennast kordama ja teiseks valitsustevahelisest käitumisjuhendist. ja komisjonil ei olnud äh, siin pädevust. nüüd uue ettepaneku põhjal, niipea kui otsus vastu võetakse, on tegemist Euroopa Liidu õigusega, nii et igasugused rikkumised toovad endaga kaasa rikkumismenetluse. ma arvan, et selles osas on tekst palju tugevam, kui paljud arvavad siin. sellepärast räägingi väikesest revolutsioonist, tegemist on ühe väikese sammuga, kuid ka tõelise mõraga, mis lüüakse läbipaistmatusse Belgia puhul ei olnud tõendid piisavad ja reeglid samuti ei olnud piisavalt selged, sellepärast tegutsesime nii, nagu suutsime. vastuseks härra Tannile, läbipaistvuse koha pealt ma ei ütle ei, teeme seda, mis on võimalik ja sobiv. komisjon kavatseb hallata andmevahetust ja ekspertide kohta tahtsin öelda aitäh. ma ei ole vastu koostööle kodanikuühiskonnaga, kuid ma tean, et te olete väga pühendunud ühenduse protsessile ja komisjonile ja komisjonil on just selles valdkonnas pädevus. ma mõistan härra Monod föderalismi kes arvab, et äh, komisjon võib kõike teha, kõiki andmeid saada enda kätte ja sundida liikmesriike õigussätteid rakendama. aitäh! Te teate, et poliitiliselt olen samuti selle lähenemise poolt. mõnikord tekivad aga ootamatud poliitilised arutelud, mis on väga tundlikud mis puudutab kompensatsiooni, siis valmistame vastavaid dokumente ette, kuid äh, siin olete pisut liiga föderalistlik. Te ei võta arvesse neid reegleid, millest lähtume ja mille puhul komisjonil ei ole võimalik midagi teha. liikmesriigid peavad ise otsustama, kuidas äh, oma maksumaksjatega toimida mina muidugi olen selle poolt, et andmevahetust selles valdkonnas laiendada, nagu ütlesin. ma arvan, et peame olema tähelepanelikud ja järgima samu standardeid, mida OECD kavatseb vastu võtta. härra Moskovitšit ei vastanud täpselt kompensatsiooni puudutavale küsimusele. vabandust, kolleegid, kui te soovite sõna, siis palun paluge sõna ja nüüd on teine küsimuste voor, kõigepealt härra Ferber, palun. ja, äh, jah, suur tänu, Alain, härra volinik, kõigepealt suur tänu teie selgituste eest. ma arvan, et läbipaistvus on tõesti heaks lähtekohaks, aga läbipaistvus tähendab seda, et äh, mängureeglid äh, nendes liikmesriikides, äh, kus need mängureeglid on teiste kahjuks, saavad teatavaks, aga sellest ainuüksi ei piisa, nii et tõesti peaks küsima endalt, kas läbipaistvusest ainuüksi piisab. eriti, kui me mõtleme selle peale, mida me oleme ajalehtedest lugenud, et meil on äh, viissada kakskümmend kaheksa tuhat maksualast kokkulepet ja samal ajal me teame, et tegemist on võib-olla jäämäe tipuga ja pole üldse kindel, et äh, ametivõimud üldse on võimelised äh, äh, neid haldama ja seda kõike tuleb ka kontrollida. teiseks ei ole ju nii, et komisjon ei oleks mitte midagi teinud. Teie eelkäija tegi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ettepaneku äh, mis puudutas just äh, ühiste ettevõtete konsolideeritud tulumaksubaasi, aprillikuus kaks tuhat kaksteist andsime meie selle kohta oma arvamuse, nüüd on see küsimus nõukogus ja ma tahan teada, kas te tahate teha ettepanekuid selle kohta veel edasi ja miks siia senised ettepanekud ei ole nii head, et neid, te ei soovi nendega edasi minna või et mis ettepanekuid te soovite siis juunikuus teha? ja kolmas märkus äh,, kaheksateistkümnendal märtsil intervjuus ähm, ajalehele Die Welt ütlesite te maksuseaduste kohta, et ette võib endale kujutada kõike. kui ma nüüd kolleegi vaatan, siis mõtlen selle peale, et äh, mida te endale kujutate, ehk et kas lihtsalt ainult informatsioonivahetust või ka täiesti harmoniseeritud seadusi? suur aitäh, härra Verber. härra Hamon Jauregi, S sotsialistid ja demokraadid. aitäh, härra Moskovitši. kõigepealt tahtsin teile öelda, et äh, ma näen poliitilist tahet teie töös ja see on väga tähtis kui on probleeme, siis mitte siin parlamendis, vaid hoopis nõukogus. mul on kaks kõhklust, mida tahaksin teiega jagada esiteks, informatsioonivahetus puudutab kõiki ettevõtteid, ükskõik millisest riigist. see on üllatav, nimelt Global Financial Integrity on öelnud, et on üle saja viiekümne ettevõtte, mis ei ole Euroopa ettevõtted, mille peakorter on kusagil mujal ja et nemad jäävad sellest ettepanekust välja selline lähenemine on aga vale, sellepärast et infovahetus peaks kehtima ükskõik millisele ettevõttele. see on minu esimene küsimus ja teine küsimus, sanktsioonid. Te selgitasite seda selgelt, aga sellegipoolest mäletan, et kui liikmesriigid direktiivi rakendama hakkavad, siis on teatud tähtajad, millest nad peavad kinni pidama. ja ma kardan, et need piiriülesed mõjud Äh, mis puudut-, mis need piiriülesed mõjud äh, piiriülese infovahetuse puhul, mis nüüd kohustuslikuks tehakse, et äh, selle puhul võib juhtuda see, et kõiki maksuotsuseid ei ole vaja edastada, sest komisjoni eesmärgis peaks siiski olema see, et ta teab täpselt kõikide liikmesriikide kõiki maksupoliitikaid ja sellepärast mina pooldan seda, et oleks mingi karistus, kui liikmesriigid infot ei vaheta ja kolmas märkus, ma leian, et on väga tähtis, et praegu, kus ettevõtted soovivad, et nende maine oleks hea. ja nüüd juba üle kümne aasta oleme me ju ka Euroopas toetanud seda sotsiaalse vastutuse kultuuri äh, suurtes ettevõtetes. just sellepärast on nii tähtis, et komisjon millalgi avalikustaks kõik need vastutustundetud teod, mida ettevõtted on läbi viinud. sel, seda peavad kodanikud teadma ja neil on õigus hoolitseda sellest, et sõnadest peetaks kinni. Eh, härra Kirtsas, palun järgmisena. aitäh meil on vaja toetada Kreeka jõupingutusi selleks, et kriisist välja tulla. mul on äh, mõned Kreeka, Kreekat puudutavad küsimused, Kreeka maksuotsuseid puudutavad küsimused, millel on otse loomulikult ka Euroopa mõõde. Äh, me tõesti peame mõtlema laevaomanike maksustamise peale. praegune valitsus soovis midagi ette võtta, sellepärast et viiekümnendatest aastatest saati on laevaomanikel olnud õigus maksta vähem makse. ja nüüd on hirm, et laevaomanikud lähevad Pireuse sadamast kas Hiinasse või Shanghai'sse, Hiinasse näiteks Shanghai'sse. nii et nad soovivad nüüd et, sisse viia selle, et maksubaasi tõstetakse vabatahtlikult mingil määral on muidugi see õnnestunud, rahvas aga kritiseeris neid, samamoodi ka Kreeka, vabandust, Saksamaa äh, kolleegid, nad ütlesid, et jah, me toetame äh, kreeklasi laenudega samal ajal, aga äh, kohustused kinni peeta. nüüd praegune Tsiprase valitsus soovib laevaomanikke maksustada, aga me ei tea päris täpselt, mida teha, sellepärast et kui Kreeka maksu Euroopa laevaomanike, vabandust, Kreeka laevaomanikke maksustatakse ja nad on edukad, siis võib-olla see tähendab ka seda, et laevaomanikud lähevad Singapuri või Shanghai'sse. nii et mida Euroopa Komisjon kavatseb nüüd ette võtta? kas teil on võimalik laevaomanike makse tõsta Kreekas või kuskil mujal või äh, Te hoolitsete selle eest, et äh, ettevõtted jääksid Euroopasse või kui te sotsiaalsetel põhjustel tahate makse tõsta, siis kas te hakkate vaatama täpselt, mida nad teevad, eriti kui nad lahkuvad Euroopast? nüüd uue Kreeka, vasakpoolse Kreeka valitsuse jõupingutused äh, jõuda kokkuleppele Šveitsiga selleks, et äh, maksustataks äh, heal järjel olevaid kreeklasi, kellel on ähm, arved Šveitsis ja see nõndanimetatud Lagardi nimekiri äh, kus on siis kirjas need inimesed, kellel on palju raha Šveitsis. mida komisjon kavatseb sellega saavutada, kas te soovite saada äh, rohkem sissetulekuid? kas te soovite eh, pigem, et eh, laenudega meil oleks võimalik majandus uuesti käima lükata või te eh, eeldate, et meie defitsiit võib jääda selliseks, nagu ta on veel, kui me oleme maksusüsteeme saanud siin sisse viia ja suurendada. härra Kohverati, palun järgmisena. Grazie, president suur aitäh, lugupeetud volinik, ma tahaksin ta, kuulda teie arvamust seoses äh, riikidepõhise äh, aruandlusega. ning ma tahaksin teada, mida te arvate, kas äh, kahtlused selle kohta, et see mõjutaks konkurentsi, on põhjendatud? põhimõtteliselt tegemist oleks olulise läbipaistvust tagava elemendiga maksuküsimustes, sellepärast et see viiks selleni, et ettevõtted iga-aastaselt siis peaksid teada andma, milline on nende tegevus ja kui palju nad makse maksavad liikmesriikides. praegu arutatakse parlamendis direktiivis aktsionäride õiguste direktiivi. mina usun, et see direktiiv ning äh, riigitepõhine aruandlus on heaks võimaluseks äh, lahti saada sellisest äh, hägusest olukorrast, kus me praegu oleme. komisjon on ütelnud, et me mõtleme sellele ja vaatame, aga mina arvan, et praegu on tegemist hea võimalusega seda teha, mitte lihtsalt mõtelda ning arvestades ka nende väikeste eelistega, mis sellega kaasnevad, sest need eelised ikkagi on olulised ka pankade jaoks, ma usun, et sellest oleks, et oleks hea, kui me siin natuke kiirendaksime tegevust ning kasutaksime ära ka olemasolevaid vahendeid ja nii kasutaksime ära ka siis aktsionäride õiguste direktiivi. suur aitäh! Merci beaucoup! suur aitäh! härra Toomas Mann! suur tänu, härra esimees! mul on väga hea meel et siin on nii palju saadikuid, kes on öelnud, et komisjon peaks rohkem ära tegema, et komisjonil peaksid olema suuremad eesmärgid. ma tahaksin veel kord välja tuua selle, et me oleme siin parlamendis juba päris palju ära teinud, majanduskomisjonis on meil olnud päris mitu algatusraportit, millega me, eh, mille puhul me just rääkisime maksuparadiiside äh, kõrvaldav, siis öeldi, et seal on väga palju luulet sees, aga luulet oli seal väga palju sees ainult sellepärast, et liikmesriigid ei olnud nõus meiega kaasa tulema. rahandusministrid küll sõlmisid mingeid kokkuleppe, kuid konkreetseid samme ei tehtud, nii et nüüd on meil vaja võimalust ähm, ja mitte ainult sellepärast, et äh, meie ettevõtted seda ütleks, vaid meie saadikutena kuuleme ka seda, et üha rohkem on neid, kes Äh, ei maksa oma makse, teised aga teevad seda ausalt. kas ei ole võimalik nii, härra volinik, et meil peaks olema ühine maksubaas? Margus Ferber tõi siin juba päris mitmeid äh, ähm, elemente välja, nagu näiteks maksusüsteemide harmoniseerimine. ma tean, et see on raske, sellepärast et maksud on liikmesriikide pädevuses, kuid me peaksime hoolitsema sellest, et midagi ikkagi juhtuks. teiseks, ettevõtted ise, ma olen juba aastaid Euroopa Parlamendis võidelnud selle eest et me selle ettevõtete sotsiaalse vastutuse jätaksime vabatahtlikuks. jah, vabatahtlikuks, aga me peaksime vastavatesse brošüüridesse sisse kirjutama ka tõsiasjad, nagu näiteks see, kui palju makse makstakse selles liikmesriigis. see on ju ka üks võimalus läbipaistvust luua, mitte ainult poliitiliselt, vaid ka ettevõtetes, selleks et nad äh, näeksid täpselt äh, et kui on probleeme, et siis me ei saa öelda, et meil ei olegi rahvusvahelisi norme. mina olen Saksamaalt pärit ja meil parlamendi teises kojas on algatus, mille nimeks on see, et me soovime litsentsitõket sisse viia. nimelt äh, siis on võimalik litsentsi viia teise liikmesriiki, kui makstakse makse vähemalt kakskümmend viis protsenti. mida me soovime saavutada? seda, et rahvusvahelised ettevõtted ei kas-, nimetaks legaalseks kõiki neid maksudest kõrvalehoidmise viise, vaid et me ka-, kontrolliksime karmimalt. tegemist on äh, algatusega, mida võivad väga paljud äh, liidumaad parlamendi teises kojas äh, toetada. meie ei taha tõesti maksude alast dumpingut, vaid me soovime konkurentsivõimet, ausat konkurentsivõimet, mis toetaks nii VKE-sid kui ka töövõtjaid suur aitäh ja palun, härra Paie. suur aitäh, aitäh selle eest, et täna siin viibida, härra volinik, palju on juba ära öeldud, aga mina tahaksin tulla äh, põhitähtsate küsimuste juurde, kui me räägime maksudest, kõrvalehoidmisest, äh, paljud mõistavad seda kui optimeerimist, aga kollektor ütles ka õigesti, et ei, Äh, maksude vältimine, see on ka väga oluline ja sinna meil on vaja ka definitsioone, sest vastasel juhul ei ole võimalik selle vastu võimalik. kui leitakse, et maksudest kõrvalehoidmine on pettusega sarnane, siis äh, see tekitab probleeme äh, ja ka juriidiliselt võivad tekkida raskused, kui me tahame oma olemasolevaid vahendeid kasutada. kas te plaanite seega välja töötada maksudest kõrvalehoidmise definitsiooni? või siis äh, jätate selle hilisemaks. ja teiseks, kui me sellest räägime, siis me räägime ka agressiivsest maksupoliitikast, äh, konsultantide poolt, advokaatide poolt ja nii edasi. nüüd, äh, kui taolise süsteem või skeem luuakse, siis seda seetõttu, et on olemas väga selge pilt neil inimestel liikmesriikide seadusandlusest maksuküsimustes ja aitab ära kasutada minu küsimus on selline, kas komisjonil on praegu ka sarnane ülevaade seadusandlustest liikmesriikides ja olemasolevatest reeglitest ja kui ei, kas siis ei oleks aeg ka selline asi luua? nii et äh, me saaksime võidelda võrdsetel alustel. ja kolmandaks, osades riikides, Hollandis, äh, Suurbritannias äh, see võitlemaks taoliste maksuskeemide vastu äh, kasutatakse Kaimani maksu nii-öelda läbipaistvat äh, maksusüsteemi välisriikide maksude kohta osade majandusteadlaste jaoks, aga äh, on tegemist muljega, et antakse finants, vabandust, maksuamnestiat. kas te leiate, et selline süsteem on hea või halb siis? kas te leiate, et tegemist on amnestiaga, makstakse natukene ning kasutatakse endiselt äh, skeeme. ja veel, mis on saanud Fiskalis programmist kaks tuhat kakskümmend, tegemist Euroopa koostööprogrammiga, see võimaldab vahendada liikmesriikide maksuametitele oma teadmisi ja oskusi vahetada, mis on sellest saanud, kas midagi on ette nähtud ja millised on tulemused, aitäh! aitäh, härra Tom van den Kandelaar! aitäh! härra volinik, mina räägiksin teiega hollandi keeles, ütleb kõneleja. ma arvan, et kõik on nõus sellega, et agressiivne maksude planeerimine ja maksudealane konkurents nagu näiteks Luksemburgi lekked, et niimoodi me ei saa jätkata, meil on vaja vastutustundlikku meedet ja meil on vaja selle jaoks Euroopa Liidu reegleid ja nagu teie ise ka just ütlesite, Euroopa Parlament on oma seisukoha selle kohta välja öelnud, kuid kahjuks on nüüd kolm aastat juba see dokument olnud nõukogu käes. kas te võiksite nüüd selgitada, kuidas kavatseb komisjon nüüd uuesti sellest tubikseisust välja tuua ja millised on suuremad probleemid selle dokumendiga, kas te tahate teha uusi ettepanekuid ja kas te kavatsete eh, üle minna kohustuslikule süsteemile, nii nagu raportis öeldakse, parlamendi raportis? teiseks läbipaistvus. suur tänu komisjonile selle eest, et äh, võimalikult kiiresti välja töötati see dokument, mis puudutab äh, läbipaistvust ja maksualast informatsiooni. see on väga tähtsaks sammuks, aga äh, kahekümne kaheksandal novembril kahe tuhande neljateistkümnendal aastal see, mida Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia kirjutasid, sellest otse loomulikult ei piisa ja tahan teada, millised on nüüd komisjoni kavad selleks, et Euroopa Liidu tasandil äh, rangemaid reegleid vastu võtta? suur aitäh, härra volinik. j'y vais. Euh, d'abord euh, au président euh, Ferber. jah, kõigepealt äh, vastamaks äh, esimest veebruarile. Te rääkisite äh, arvudest, infost, teised rääkisid siin kaardist, jah, tõepoolest. me teame, ajakirjandusel on juurdepääs taolisele infole ning äh, samuti ettevõtete nõustajatel on juurdepääs. me ise peame ka olema kursis nende küsimustega. ja me peame tagama, et meil oleks sama palju teavet kui ajakirjandusel ja kui palju on infot äh, ettevõtete juhatustel. ja seda me tegelikult teemegi. varem ei olnud selgeid reegleid selle kohta aga meie tahame, et nüüd oleks. see oleks esimeseks sammuks. siin ma ei väida, et me nüüd jõuaksime pimedusest äh, päevavalguse kätte või äh, põrgust paradiisi ühe hooga, aga meil on vaja selgeid reegleid. me peame olema ka ettevaatlikud vähemalt ühes küsimuses. retroaktiivsus, sest alati võiks ju väita, et me räägime ainult tulevikust või me räägime tegelikult kümme aasta vanusest perioodist, kuni kümme aasta vanast perioodist. üks hetk katkestab äh, Lamassuur. kas te räägite neist otsustest, mis praegu veel kehtivad, mitte neist otsustest, mis sõlmiti kümme aastat tagasi, aga mis enam ei kehti? siis ma räägin kristliku demokraadina, nagu evangeeliumis kirjas, surnud jäävad surnute riiki jah, mina küll ei äh, võtaks siin sõna äh, ühegi religiooni esindajana, aga jah, põhimõtteliselt küll. nüüd äh, äriühingute ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi kohta, CCCTB kohta. ma ei ole kunagi väitnud, et komisjon poleks siiani mitte midagi teinud, vastupidi mina võtsin härra Šemeta ameti üle, ta on väga palju teinud, suurepärast tööd teinud, ta on väga kasulik olnud ja ka neis küsimustes. CCCTB ettepanek on tõesti suurepärane, aga mida me näeme? me näeme, et see on kons-, nõukogus blokeerunud ja ma ei saagi täpselt teie küsimusele vastata, sellepärast et äh, see on osaks neist skeemidest ja strateegiatest, mille kallal me töötame. minu jaoks on oluline, et me liiguks edasi. kui tegemist on sama ettepanekuga, siis me ei jõua kuhugi, sellepärast et erinevatel põhjustel. aga kui me, kui see muutub küpseks poliitiliselt ja sellega saab nõustuda, siis väga hea. kui aga me nüüd mõne teise lähenemise abil samuti saavutame liikmesriikide nõusoleku, siis ma ei välistaks ka seda võimalust ja kui mitte miski sellest eh, ei eh, toimiks, siis miks mitte meie koostöörühm, sellepärast ja see võiks mul, see on ka minu jaoks väga oluline, kui me kahekümne kaheksakesi ei suuda midagi teha ja kui me ka üheteistkümnekesi ei tee midagi, siis see tähendab teg-, tegelikult me ei olegi suutlikud. niisiis, sel suvel teise paketi raames plaanime eh, strateegiliselt edasi liikuda ning sellest blokaadist välja jõuda. muidugi mõista, algse ettepaneku valmistas ette eelmine komisjon ja ma täiesti nõustun ja toetan nende ettepanekut. nüüd ma, järgmine kõneleja, ma mõistan jah, teie kahtlusi, tõepoolest kõik eh, maksumaksjad kellele maksuotsus äh, antakse, nemad on kaetud, ka ettevõtjad. teiseks sanktsioonid. liikmesriigid, äh, kes äh, ei edasta oma, oma enda kohta käivad andmeid, nende puhul on rikkumispaned lihtsalt ette nähtud. härra Kristus, jah, te teate, et ükskõik milline ka ei oleks Kreeka valitsus ja seda juba mõnda aega mina esiteks toetan Kreeka jäämist euroalasse, see on väga oluline kreeklaste endi jaoks, kogu Kreeka rahva jaoks. ja toetan samuti seda, et see kuidagi ei takistaks Kreekas majanduskasvu saavutamast. sellepärast, et tegelikult on ju küsimus selles, kuidas olla konkurentsivõimeline, kuidas tööhõivet luua, kuidas tulla toime praeguste kannatustega Kreekas ning selle kallal me ka töötame, kindlasti teate seda kõike juba mm, mitu päeva käivad arutelud Kreeka valitsuse partnerite vahel Brüsseli grupi raames. tunnen suurt äh, uhkust selle üle, et ise tegin ettepaneku selle loomiseks, nad kohtuvad Ateenas, vaatavad, mida saab teha ning siis arvestatakse demokraatlike prioriteetidega, mis igas riigis on que la Grèce vienne respecter ses engagements envers ses partenaires. ja muidugi Kreeka peab ka omaenda äh, lubadustest kinni pidama. Äh, me teame, et äh, erinevad tähtajad hakkavad kukkuma varsti, me muidugi töötame selle kallal, aga see ei ole lihtne. ma ei saa praegu ka rohkem infot selle kohta ütel-, anda, nagu te isegi teate ja mõistate, aga meie meeskonna ööd ja päevad ööd ja päevad tõepoolest töötavad selle kallal. iga päev, iga öö. muuhulgas ka laupäeval ja pühapäeval. nii et tõesti, jõud on äh, koondatud. amatööride maksuküsimused nüüd mina ei pea sellele vastama, see on äh, rahvademokraatlik äh, soov, aga siin te rääkisite eetikast, õiglusest, mina kreeklane ei ole, ma küll tunnen väga hästi teie koduriiki ja mulle meeldib Kreeka väga palju, aga mm, tõenäoliselt äh, paljud, kes hääletasid Kreekas, leidsid, et kõik need suured jõupingutused, kakskümmend seitse protsenti SKT-st, kõik muutused, reformid, mis on olnud väga keerukad, samas nägid, et ebaõiglus suureneb ning inimesed ei leppinud sellega. see võib samuti ju olla põhjuseks, miks hääletus läks nii, nagu ta läks. teisalt jällegi ka riigi konkurentsivõime küsimus, eh, mis on seotud ka maksudega. ja muidugi alati me tahame läbipaistvust, õiglust, eetikat, moraali, aga samas me ei taha ka, et ettevõtlus kuidagi nõrgeneks sellepärast, mida teha eetika ning äh, moraaliga, kui rikkust enam ei luuakse, ei looda. nii et meil on vaja kas sihtmärgistatumaid makse või siis suuremat läbipaistvust maksuotsuste kohta, aga liikmesriikide poliitika peab siin olema läbipaistev ning mitte kahjustav. seega tuleb väga arukalt edasi liikuda ja ettevaatlikult teistmoodi ma ei saakski ju vastata teie küsimusele. sama käib ka Šveitsi, äh, Šveitsis aset leidnud üle. dialoog siin käib, komisjon eelistaks üldist globaalset lähenemist, aga muidugi eks liikmesriigid peavad ka vaatama kahepoolsete sammude raames, kuidas kohelda neid küsimusi. härra Koferaati küsimus ja, ja me reageerime, kinnitan teile. ma ei saa. ei, ei, me ei loo ju komisjone selleks, et mõned probleemid maha matta. selliseid probleeme on olnud äh, Prantsusmaal neljanda vabariigi ajal aga ei, ei komisjon ei plaani üldse seda me peame teadma, mida teha. ja mina isiklikult luban äh, täie tahtekindluse ja tõsidusega selle probleemi kallal töötada, ma ei taha, et aeg läheks kaotsi. Äh, jälgin suure huviga aktsionäride direktiivi arenguid parlamendis koos kolleeg Illiga ja ma tahan, et me liiguks kiiresti edasi, kui räägin mõjuhinnangutes, siis mitte selleks, et maha matta see teema, vaid selleks, et me saaksime reageerida asjakohaselt. ja eesmärgiks on muuhulgas siin ka konkurentsivõime. me ei taha mingil juhul karistada ettevõtteid. mina olen maksuvolinik, ma võin äh, ka teistele kolleegidele viidata siinkohal, aga me koos äh, peame kuidagi need kaks elementi kombineerima. härra Mann mina seisukohad sarnanevad suuresti teie omadele, VKE-de puhul mõistan täiesti, mis te tahtsite ütelda. küsimuse all on äh, õiglus jällegi, äh, sotsiaalkokkulepped ja tõesti ka mina saan selliseid äh, seisukohti toetada, nagu te väljendasite. selle kohta, mis Saksamaal toimub komisjon avaldab rõhku selleks, et kuritarvituse vastased reeglid heaks kiidetaks liikmesriikides ja seda sammu seega ma saan ainult toetada, olgugi et see on astuda ainult ühe liikmesriigi poolt. härra Paie, teie küsisite optimeerimise ja vältimise kohta. küsimus on selles, kas õiguslik alus on või mitte äh, maksuskeemil. me ei saa Äh, lasta tekkida olukorral, kus tulud ei ole üldse maksustatud. aga selle menetluse raames, mille kohta me ettepaneku teeme, mis puudutab läbipaistvust, siis me räägime maksuotsustest ning läbipaistvuse abil me puudutame nii kõrvalehoidmist, maksude mittemaksmist äh, kui ka muud teistsugust ettepanekut oleks olnud palju keerukam liikmesriikides läbi suruda, osad seda ütlevad tõepoolest, ma tean seda, et tegelikult ei keelustata, ei äh, määratleta, ei. me loome mehhanismi, mis on läbipaistev. ma loodan, et see on ka vooruslik, toob endaga kaasa õiglust ja jällegi loodetavasti on see ka heidutava iseloomuga see map-, kaardistamise ettevõtmine. meil ei ole kataloogi, meil ei ole mingit skeemi. ettevõtete maksunõunikud on tugevamalt ja paremas positsioonis kui meie, sellepärast et Nemad ju kasutavad otseselt äh, liikmesriikide ametitelt saadud infot ja need ametid peavad jällegi ka siis äh, ennast äh, hoidma kursis toimuvaga, et siis maksudest kõrvalehoidmise vastu võidelda. Kendeler, kohustuslik või mitte, eks me vaatame seda juuni ettepanekuga. see on üks parameetreid. kuidas tagada, et seda süsteemi hakatakse kehtestama, kasutama, me peame usaldama liikmesriike, jah, aga on selge, et täieliku läbipaistvuse puhul on võimalik eh, siis läbi maksumaksjate eh, kontrollida. ning eh, lisaksin veel, et meie lähenemine on tõesti uuenduslik, tegemist on uue sammuga, aga see ei ole nüüd meie töö lõpp ja mina isiklikult äh, luban, et me oleme valmis minema kaugemale, läbipaistvus tähendab avalikkust, see tähendab seda, et tuleb katta kõik ametid, kõik riigid ja oluline on, et me saaksime siin koostööd teha ning äh, ootan suure huviga äh, kogu ka teie poolt tehtavat tööd ja teie ettepanekuid. lugupeetud esimehed, ütleksin veel lõpetuseks. muidugi olen valmis tagasi tulema siia minu teenistused on samuti valmis vastama kõikidele teie küsimustele kirjalikult, mis äh, teie komisjonil või mõnel teisel komisjonil võib tekkida. ja jällegi äh, siin Euroopa Komisjon tunneb ennast väga lähedaseisvana parlamendina, midagi meil varjata ei ole. jah, väga hea, suurepärane, aitäh, härra volinik. ma usun, et liikmetel avanes nüüd võimalus esitada teile kõik küsimused, mis, mida nad soovisid esitada täna komisjonile ja suur aitäh selle eest, et te niivõrd täpselt vastasite meile. tihtilugu räägitakse pooleldi tühjast või pooleldi täisklaasist, minul on siin üks pudel, mis on tühi ja teine on ainult poolenisti täis aga mina võtaksin nüüd kokku niimoodi, et põhimõtteliselt meie oma töös Euroopa Komisjoniga, meil on samad eesmärgid, aga tegemist on äh, nii-öelda kiiruse peale jooksmisega parlamendi ja komisjoni poolt. meil on ka suuri poliitilisi takistusi siin, valitsused ja rahandusministrid äh, muuhulgas nemad tahavad, et neil oleks priviligeeritud positsioon siin, teised on jällegi masohhistid, nad ei taha, et Euroopa institutsioonid liikmesriikide asjadesse sekkuksid, ei. seda me tegime, jääme Euroopa Liidu pädevuste raamesse ja Euroopa Parlamendi mm, pädevuste raamesse. maksuküsimustes on meie pädevus väga piiratud, eriti mis puudutab Euroopa Parlamenti, küll on meil aga poliitiline vastutus. mina tooksin välja siinkohal et läbipaistvuse dokumendis esimene element paketist, mille komisjon kiitis heaks mõned päevad tagasi, üheks võtmeküsimuseks oleks saavutada seda, et komisjonile edastatakse see info, mida kohustuslikus korras vahetavad omavahel finantsministeeriumid, vastasel juhul sanktsioon ning siin võib eeldada, et ilmtingimata ei suhtunud kõik äh, rahandusministeeriumid väga entusiastlikult sellesse ettepanekusse. samuti tooksin välja, et komisjon on avatud mõttele kohustada äh, riigite kohta käivate andmete avalikustamine, muuta see kohustuslikuks, vabandust äh, see, et liikmesriigid omavahel tavasid infot vahetavad, jah, aga näiteks pankade puhul äh, me näeme, et selline kohustus kehtib ja miks ta ei peaks mujal kehtima. ja samuti näeme positiivselt seda, kuidas komisjon plaanib äh, muuta Euroopa Liidu äh, eeskujulikuks näiteks teistele, olla esirinnas siin G kahekümnes OECD ees ja ma usun, et ei reeda ka teie sõnu, kui ütlen, et võttes arvesse selle paketi eh, sisu, mis tuleb välja juunis ja mis sisaldab ka õigesti arusaine õigusloomelisi sätteid, nüüd samuti tegevuskava teistes valdkondades. niisiis, võtaksin selle kokku nii, et kogu ECD, aga Äh, Euroopa Liit on midagi enamat, me oleme ühisturg, liikmesriigid ja peatselt kõik tõenäoliselt omavad ka sama raha siin. nii et väga hea, kui meil oleks oma eraldiseisvad reeglid. see on positiivne kõik ja nagu te ütlesite praegu oli tegemist alles esimese kuulamisega, tuleb teisigi. Leedu eesistuja. Mm, selgitab meile ka toimuvat ja veel oma koordinaatorite koosolekul paneme paika oma tööplaani. täna siin koosolekul viibis ka Hollandi parlamendi äh, spiiker ning ma tahaksin äh, siinkohal tervitada äh, kõiki liikmesriikide parlamente ja ütelda teile, et kui te soovite otsest koostööd meiega teha, siis äh, olete teretulnud. avalikkuse jaoks meil on vaja ju tagada seda, et meie poliitiliste otsuste mõju oleks võimalikult lai ning me tahaksime loota ka parlamentide, liikmesriikide parlamentide toetusele sellele, et ka seal arvestatakse äh, meie poolt tehtud ettepanekutega. niisiis tahaksime veel kord tänada teid, härra volinik, sellega on äh, meie kahe komisjoni ühiskoosoleku päevakord läbi vaadatud. kohtume jällegi homme, jällegi ühiskoosolekul, aga siis räägime Äh, EKONi juhtimisel ning äh, maksuküsimustes kohtume kuueteistkümnendal aprillil. seega on äh, nüüd koosolek peatatud, kõik, kes koordinaatorite koosolekutel ei osale, palun lahkuge ja jätkame koheselt siis koordinaatorite koosolekuga pärast seda.